kolleegid, alustame koosolekuga, aeg lendab. esimene päevakorrapunkt täna, kokkuvõttes päevakorrapunkt number kümme, on Esponi projekti tutvustus. projekt puudutab territoriaalset Euroopat kahe tuhande kolmekümnendal aastal. meil on kolm kõnelejat, kes esindavad Esponit, Esponi direktor Peter Melby siis eksperdid Poolast, Jacek Slahta, vaat mul ongi nende äh, märkmetega see probleem, et siin on kohutav lühend MCRIT. Andrew öö, äh, Uljed esindab seda MCRIT-d, aga alustame kõigepealt Piiterist. palun aitäh, proua eesistuja. suur tänu komisjonile meid siia kutsumast, et me saaksime tutvustada ühte äh, põnevat, eriti parlamendi jaoks huvitavat projekti Euroopa tuleviku kohta. kõigepealt natukene taustainfot, et te mõistaksite, miks kolmkümmend üks riiki otsustasid selle projekti luua. tulevik on täis väljakutseid. Ähm, äh, näiteks kliimamuutus mõjutab äh, erineval moel erinevaid regioone ja linnasid, üleilmastumine käib, äh, demograafilised probleemid, nagu te teate, on meil vana, elanikkond vananeb, erinevat tüüpi rändevood käivad läbi Euroopa, siis ka energiaväljakutsed me soovime Euroopat ühendada piisavalt ja äh, tulevikus, et tagada tarnekindlus ning ka Euroopa Liidu territoorium laieneb äh, vähehaaval. ning siis tuleb reageerida veel ka sellele, et äh, sisemised vastuolud ja erinevused Euroopa sees suurenevad läbi laienemise. meie poliitikud, meie, meie projektijuhid see, selle põhjal just otsustavadki, milliseid projekte me läbi viime. E, ja meie projekt ongi nüüd saanud nime Eesseisvad territoriaalsed väljakutsed Euroopas oluline on ka ära märkida, et tegemist on tulevikku vaatava uurimisega ning see põhineb arusaamal, et kuigi territoriaalsed struktuurid on mm, öö, äh, pikaajalised ja üsna inertsed, aga läbi taibuka tegutsemise ning siis, kui öö, äh, on selge nägemus ka tulevikust, saab juba tänapäeval vastu võtta otsuseid, mis mõjutavad Äh, selle territooriumi tulevikku järgmise põlvkonna jooksul. see on meie mõtteviisi aluseks. projekt, nagu sissejuhatuses äh, projektis juba öeldakse, soovib panustada poliitiliste raamistikku selleks, et paremini mõista meie pikemat tulevikku, kaugemat tulevikku. me soovime olla äh, loomingulised soovime tulla välja sellise strateegilise visiooniga, mis oleks, looks sellise öö, raamistiku, mis oleks siis öö, eeskujuks poliitilistele aruteludele ja otsustele, mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikas, aga ka sektoriaalsemates poliitikavaldkondades, millel on oma territoriaalne mõju. seega ma loodan, et ja meie seirekomisjon loodab, et suudame lõppude lõpuks välja töötada tugeva territoriaalse visiooni, mis suudaks mõjutada ka otsuseid, millel on oma territoriaalne mõõde. see on siis see projekti tegevusala vastavalt monitooringukomitee otsusele. veel kaks märkust projekt äh, viiakse läbi viies faasis. esimene faas, kus analüüsitakse praegust olukorda Euroopa territooriumil. siis töötatakse välja alusstsenaariumid kahe tuhande viiekümnenda aasta jaoks. see on rohkem selline kvantitatiivne äh, ülesanne ja projekti läbi viiv meeskond, keda ma hiljem kohe tutvustan ka, töötab välja ka äh, alternatiivstsenaariume. töötatakse välja kolm alternatiivset stsenaariumi ning nende põhjal kavatsetakse välja töötada territoriaalne visioon kahe tuhande viiekümnendaks aastaks Euroopas. see loomulikult ei ole mingisugune teaduslik protsess. see on poliitiline arutelu, kuhu loodetavasti on kaasatud paljud erinevad inimesed, loodetavasti ka Euroopa Parlament ja teie komisjon siin ning äh, loodetavasti suudame me saavutada mingisuguse konsensuse erinevate osapoolte vahel, kes otsuseid selles valdkonnas vastu võtavad. see kõik on väga keeruline, aga vähemalt me üritame ja vaatame, kui kaugele meie oma eesmärkide saavutamisel jõuame. siis viies faas loomulikult puudutab seda, kuidas me oma eesmärke saavutame. ehk siis me peame tulema ajas tagasi praegusesse aega ning mõtleme, milliseid poliitilisi otsuseid me peame vastu võtma, et Euroopa territoorium liiguks tõesti meie öö, nägemuses välja toodud tuleviku suunas. sellise mudeli panime me tööks siin paika. seda te kuulete sellest ka hiljem täpsemalt, aga lähenemine on väga kaasav. stsenaariumit järgides on projekt nüüd küpsenud, alustame dialoogi erinevate osapooltega. meil toimub mitmeid töötubasid, arutelu toimub näiteks täna siin, siis korraldame suurema konverentsi arvatavasti järgmise aasta kevadel. ja ma kutsun ka teie komisjoni liikmeid üles aktiivselt selles dialoogis osalema. siinkohal mina lõpetaksin. annaksin sõna kahele projektipartnerile, kelle on värvanud Espon selle projekti läbiviimiseks kokku on kaasatud üksteist äh, partnerit üle Euroopa, üksust üle Euroopa. esimene kõneleja istub minu vasakul käel, see on juhtivpartner projektis. Äh, mm, Andrei Uljed M-Kritist. ma ei hakka ütlema, mida see lühend tähendab. ja pärast seda saab sõna meie Poola kolleeg, professor äh, Jacek Šlahta saab ka sõna Eh, annaksingi sõna nendele, suur tänu. aitäh, Piiter. doktor Andrew Uliet selgitab selle, nii palju kui ma aru saan, väga aktiivse ettevõtte tegemist, kuigi see lühend on meie jaoks endiselt saladus. ja siis saab sõna London School of Economicsist Jacek Šlahta. Thank you. Good, good morning. Uh, yes, uh, my name is Andrei Uliet, I come from tere hommikust, minu nimi on Andrei Uliet, ma töötan M-Kriti heaks, mis on üksus Barcelonas. me teeme kulutõhususe analüüsi ja nii edasi. mina uhkelt, nagu juba öeldud, juhin ühtede, ühtkümnest partnerist koosnevat töörühma ähm, Euroopas. me keskendume siin ettekandes kolmele peamisele küsimusele. esiteks, territooria, territoriaalne dünaamika praegusest kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani. teiseks, erinevad stsenaariumid Euroopas kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani ning lõpetuseks, milline võiks olla ühtekuuluvuspoliitika uus põlvkond see on kõige keerulisem küsimus ning selle jaoks on kohal ka professor Schlata, kes tutvustab meie uuringu järeldusi. alustan esimesest. selleks, et tulevikku ennustada, kasutame me mitmeid en-, prognoosimudeleid kahe tuhande kolmekümnendaks ja viiekümnendaks aastaks, mis kaasa hõlmavad erinevaid sektoreid kui ma sooviksin, et teil oleks, et te jätaksite meelde ühe tulemuse, ühe äh, mm, graafiku meie uuringust, siis on just see, äh, mis siin praegu ees on, ehk siis majandusprognoos regionaalselt Euroopas pärast kriisi. see prognoos tehti vastavalt alustingimustele, mis praegu kehtivad, ehk siis et äh, üldised trendid ja praegused tingimused ei muutu, ehk siis kui mitte midagi ei muutu, siis Euroopa näeks regionaalmajanduslikust vaatenurgast välja selline. Te võite siin näha, et SKT tõuseb keskmiselt üks koma kaheksakümmend üheksa protsenti kolmekümnenda aastani. ma ei ütleks, et see on liiga madal, aga see on selline keskmine, siis nelikümmend viis regiooni on alla ühe protsendi. Need on regioonid, mis on märgitud kollase või punasega siin kaardil. sinisega on regioonid, kus on väga väike majanduskasv ja tumesinisel on riigid, mis on üks koma viis kuni kaks protsenti saanud majanduskasvu. kui vaadata nüüd suurt pilti, siis prognoosi puhul on mõtet silmas pidada kahte väga olulist asja ühelt poolt on mitmed Lõuna-Euroopa piirkonnad, mis ei suuda kriisist taastuda isegi kolmekümnenda aastani. niisiis, me võime eeldada, et nendes regioonides on väga halb olukord. Nende taastumine on väga aeglane meie prognooside kohaselt. palju aeglasem, kui erinevad muud uuringud riiklikul tasandil näitavad ning väga murettekitav tulemus on ka see, et Ida-Euroopa piirkonnad ei kasva kiiremini kui Euroopa keskmiselt. ehk siis see järelejõudmise protsess ei saa olema nii tugev, kui ta minevikus oli. Need on minu arvates kaks väga negatiivset selle prognoosi tulemust me siin eeldame, et me tegutseme samamoodi nagu praegusel hetkel ning äh, meie alustingimused ei muutu. see ei ole väga tõenäoline, et tulemus kahe tuhande kolmekümne aastani selline on, aga lähiaastatel on see väga tõenäoline. kui võrrelda nüüd neid prognoose rahvusvahelise äh, äh, IMF-i prognoosiga kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, siis võib näha, et, et nende prognoos on Vahemere regioonil isegi veel halvem. positiivsem aga on areng Ida-Euroopa jaoks. kui me nüüd võrdleme mõlemat prognoosi, siis võib, võib näha, et nad on üsna ühesugused. seal punases graafikus võib näha äh, keerulisi Lõuna-Euroopa regioone, sinisega on välja toodud äh, tavalised Ida-Euroopa regioonid ja seal võib näha, et mõlemad prognoosid, nii IMF-i prognoos kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani kui ka meie prognoos kahe tuhande kolmekümne, kolmekümnenda aastani, on üsna ühesugused. ehk siis meie prognoosid äh, on sarnased muutele praegu tehtud prognoosidele, kuigi meie omad on, meie prognoosid on detailsemad ja regioonipõhisemad ja negatiivsemad seetõttu. kui vaadata nüüd elanikkonna prognoose, siis see prognoos kinnitab mitmeid varasemaid. punasega võib näha piirkondi, kus elanikkond väheneb, elanikkond Euroopas jääb enam-vähem sama suureks, kui ta praegu on, aga erinevused on suured. ning siis on Ida-Euroopa piirkonnad ja Saksamaa, mis kaotavad kõvasti elanikke. palju kaotavad maapiirkonnad linnadel inimesi, linnad kaotavad jällegi muudele riikidele inimesi, eriti Saksamaal ja Ida-Euroopas. siis elanikkonna vananemise trendid see ei ole nii suur probleem, kui pop-, äh, elanikkonna vähenemine Euroopas on el,, elanikkonna vananemiseks on vaja uusi poliitilisi lahendusi, aga iseenesest ta ei ole probleem. nii, nagu seda on tööpuudus või elanikkonna vähenemine. kokkuvõtteks võib näha, et me elame äh, Euroopas, kus regionaalsed äh, erisused järjest suurenevad. siin kaardil on näha areng võrreldes eelmiste aastatega. sinisega on regioonid, mis kasvavad üle keskmisega, keskmise ja punasega on regioonid, mis kasvavad alla keskmise. ehk siis siin võib näha, et vähem arenenud piirkonnad kasvavad rohkem kui keskmiselt, aga tulevikus on olukord teistsugune. me eeldame, et piirkonnad, kus on tugev majandus, need ka kasvavad edasi kaks protsenti, võib-olla isegi rohkem, ning vähem arenenud äh, majandused kasvavad aeglasemalt. veel üks trend, mida me analüüsime. Äh, et äh, mitmekesistatud üleilmastumine. kui vaadata nüüd ettevõtteid, mis erinevates riikides tegutsevad, kuidas nad siis hakka-, muudavad oma tegevust üleilmsemaks näiteks Hispaania ettevõtted investeerivad Brasiiliasse, Ladina-Ameerikasse üldiselt, äh, Ühendkuningriigi ettevõtted äh, äh, Briti rahvaste ühenduse riikidesse, Saksa ettevõtted Aasiasse. ehk siis välisinvesteeringud Euroopa ettevõtete puhul muutuvad järjest mitmekesisemaks ning siin võib näha ka kaubanduse arengut, näiteks ütleme, et Saksamaal praegusel hetkel on äh, kõige dünaamilisemad majandussektorid keskendunud äh, ekspordile Euroopast välja, samas kui eksport Euroopa siseselt äh, stagneerub. samas on veel üks suur Euroopa majandus, Hispaania, kus ka eksport äh, Euroopast välja suureneb, Euroopa sisene import aga väheneb. ehk siis üritatakse ettevõtete poolt järjest rohkem tegutseda Euroopast väljas, huvitutakse muust maailmast palju rohkem kui Euroopast endast, erinevalt eelmistest aastakümnetest. siis olulised maa-, muutused maailmas viimase paarikümne aasta jooksul ning need arvatavasti süvenevad veelgi järgmistel aastatel. näiteks mandritevahelised mereühendused. Euroopa, Põhja-Euroopa ja ja Põhja-Ameerika vahelised ühendused, mis olid mõnda aega tagasi veel väga olulised, moodustavad nüüd ainult umbes viis miljonit tonni, mis on köömes võrreldes näiteks Ameerika ja Aasia vahelise kaubandusega. see toob kaasa ka uusi väljakutseid Euroopa logistikakeskustele, võib-olla me peame uue tasakaalu leidma praeguses olukorras, kus Põhja-Euroopas on ainult suured sadamad, Lõuna-Euroopas aga mitte võib-olla oleks palju mõttekam Euroopas leida uus tasakaal. samamoodi nagu see uus tasakaal on leitud USA-s. siin on ka mandritevahelised õhuühendused, lennuühendused, siis võib näha, et Euroopa suured lennujaamad nagu Schiphol, Frankfurt, äh, äh, Pariis või mm, äh, Heathrow kasvavad palju aeglasemalt kui teised, mõned teised. siin on siis Äh, polariseeritus äh, ülemaailmsete keskuste puhul, siis võib näha, et äh, ülemaailmsel tasandil on olulised keskused suurtes pealinnades, kus on tähtsad, seal on tõesti tähtsad nagu lennujaamad samas ka Marseille's näiteks on olulised, oluline sadam ja lennujaam. siis peamised territoriaalsed trendid järgmistel aastakümnetel. kõigepealt mõõdukas majanduskasv, suurenenud regionaalsed erinevused, rohkem töökohti, madalamad palgad, see tähendab seda, et kuigi Lõuna- ja Ida-Euroopas majandus võib küll kasvada Äh, siis äh, palgad endiselt äh, kui, kuigi majandus stagneerub, siis kuna palgad vähenevad, luuakse rohkem töökohti. samuti toimub ränne perifeeriast keskustesse, elanikkond vananeb üle Euroopa, mitmekesistunud üleilmastumine on oluline ning samuti tekivad, tekib suurem polariseeritus transpordikeskuste vahel. nüüd teine osa Euroopa territooriumi stsenaariumid kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. siin on kolm stsenaariumit, mis me oleme välja töötanud. esiteks ülemaailmsete regioonide edendamine. see lihtsalt toob paremini välja veel varem tutvustatud trendid, nende üleilmsete linnade olukord tugevneb Euroopas seda protsessi tegelikult juhib turg, see ei ole spontaanne. teine stsenaarium, seda, ehk siis tasakaalustatakse arengut läbi eh, siseriiklike linnastute arengu ning kolmas stsenaarium, kus eh, edendatakse ka maa- ja perifeerseid piirkondi, toetatakse eh, selliseid piirkondi rohkem. Need on need kolm äärmuslikku stsenaariumid, mis me oleme alustuseks välja toonud. siis analüüsisime ka neid kolme stsenaariumit ja kuidas nad toimiksid erinevate tingimuste puhul. kui majandus langeb, kui toimub tehnoloogiline progress, tootlikkus tõuseb tõsiselt <clears throat> või kui tõusevad hin-, äh, kulud seoses kliimamuutusega ja energiaprobleemidega. Need on siin need võtmenumbrid meie mudelis kirjas. üks oluline asi on, et peamiselt me analüüsisime tõuke ja äh, ühtekuuluvusfonde äh, ning nende eraldised peaks olema öö, sel-, vastavalt, sarnased vastavalt praegusele olukorrale. Samas neid on eraldatud erinevatesse kohtadesse, näiteks esimeses rohkem suurtesse linnadesse üle Euroopa, teises stsenaariumis ka tavalistele linnadele ning kolmandas ka perifeersetele ja maapiirkondadele. ja nüüd kokkuvõte. mida ma sooviksin rõhutada? see on nüüd ühtekuuluvuse äh, kaart siin, kui me vaatame erinevusi piirkonniti. kui muuta fondide rahade suunda, siis äh, arengud kohe on teistsugused. C kaks on äh, selline stsenaarium, kus erinevused vähenevad kiiremini. ning A kolm stsenaarium ei ole kõige rahulduspakkuvam ehk siis see, kuidas neid äh, fondirahasid äh, jagada, on oluline. kui me äh, paneme paika kahekümne aastase perioodi jooksul <clears throat> selle fondi poliitika, siis ta mõju saab olema tõsine ning läbi jaotuskriteeriumite muutmise saavad olema ka tuleviku arengud erinevad. igatahes need praegused stsenaariumid on kõik sellised, et mis põhinevad praegustele, praegustele alustingimustele ning erinevused ei kao, kui me oma raha jaotamiskriteeriumi ei muuda. nüüd ma lõpetaksin ning kolleeg Šlahta võtab selle meie uuringu kokku mm,. Thank you very much. palju tänu, Andrew. minul on ette valmistatud teile kolm slaidi. esimene nendest näitab visiooni aastaks kaks tuhat kakskümmend, see on meie lähtekohaks. üheteistkümnendal oktoobril korraldab regioonide komitee seminari, kus räägitakse Esponi visioonidest, te olete kõik sinna teretulnud aga senini toimunud arutelude põhjal võib välja tuua järgnevad märkused selle kohta, kuidas edasi arendada Euroopat meie laste ja lastelaste jaoks. kõigepealt polütsentriline territoriaalne areng. selleks, et vältida seda, et kõik keskendub ainult keskustesse ja jääb kasutamata ter-, ter-, territooriumite potentsiaal, kõikide territooriumite potentsiaal. selleks on vaja ähm, kasutada arukate territooriumite, linnade põhimõtet. meie partnerid soovivad lõimida piiriülesesse koostööd, koostöösse, regioonide vahelisse koostöösse kõik piirkonnad, kasutades äh, turvaliste, ohutute piiride võimalusi ning võrgustumise võimalusi maksimaalselt ära. samuti soovitakse suurendada rahvusvahelist konkurentsivõimet ja lähtuda sellest piirkonnad, millel on olemas võimekus, peaksid oma potentsiaali saama maksimaalselt ära kasutada. järgmiseks oluline on tagada see, et kõik territooriumid oleksid äh, juurde ligipääsetavad äh, teadlastele, ettevõtjatele, kodanikele, ähm, kaupadele, teenustele, ehk meil oleksid äh, ligipääsetavad omavahel ühendatud piirkonnad. järgmiseks on oluline tagada kõrgekvaliteediline ruumiline planeerimine. Ähm, sakslastel on siin suurepäraseid näiteid edulugusid, mida teised saaksid ära kasutada ning ka ökoloogiline jätkusuutlikkus ning võitlus kliimamuutuste vastu on oluline. seda on võimalik teha roheliste poliitikate, rohelise tööstuse toetamise ja edendamise kaudu selleks, et kliimamuutust leevendada. nüüd minu slaid number kaks, siin on näidatud eh, regionaalarengu komisjoni esimehe Pilti, kes tutvustas äh, ühtekuuluspoliitika tulemusi oma riigis. Äh, tuleb välja, et piirkondlikud erinevused on äh, suurenenud, kuna kõige suurema löögi alla sattusid just Lõuna-Euroopa riigid, Ida-Euroopa riigid ja seetõttu tuleb tähelepanu pöörata mm, avaliku halduse kvaliteedi tõstmisele, mm, ekspordi toetamisele ja ka muud, muudele meetmetele. hetkel esitame endale järgnevad küsimused. kui kaua piirkondlikud äh, erinevused kasvavad äh, pärast äh, käesolevat perioodi? kas aastaks kaks tuhat kolmkümmend on võimalik midagi ära teha, et seda olukorda Äh, parandada ja lõpetada erinevuse suurenemine. teiseks, milliseid majanduslikke erinevusi oleks võimalik vältida siseturu potentsiaali ärakasutamise teel, äh, sama rahandus-majanduspoliitika raames. Äh, praegune piirkondlike erinevuste olukord on vastuvõetamatu, sellel on nii majanduslik, sotsiaalne kui ka keskkonnaalane mõõde ja kõikides nendes valdkondades eh, tekib sellest negatiivseid tagajärgi. ja kolmandaks, kuidas oleks võimalik ära kasutada ühtekuuluvuspoliitika piiratud vahendid eh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend? on pakutud välja mitmeid mõtteid selle kohta, kuidas eh, eeskirju kohandada selleks, et paremini toime tulla majanduskriisi tagajärgedega, kuidas maksimaalselt ära kasutada territoor-, territoriaalse lähenemise võimalusi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamisel ja kuidas Euroopa tasandil linnapoliitikat ellu rakendada. on veel palju teisigi küsimusi, mida tuleb kaaluda, mis puudutavad eh, samuti ühtekuuluvuspoliitika vahendite jagamist, struktuuripoliitikat tuleb õppida eelmise perioodi õppetundidest ja tähelepanu tuleb kindlasti pöörata ka põllumajanduspoliitikale ehk põllumajanduspoliitika sambale, maaelu arengu sambale. ja nüüd minu viimane slaid. milline võiks siis olla ühtekuuluvuspoliitika uus põlvkond, seda pärast aastat kaks tuhat kakskümmend? ühtekuuluvuspoliitika ilma ühtekuuluvuseta on selline tagajärg, mis loomulikult pälvib laia kriitikat. meil tuleb tugevdada kohalikke piirkondlikke omavalitsusi, ka riiklikke institutsionaalseid võimalusi, tuleb mõelda selle peale, kuidas tugevdada võrgustumist erinevate asutuste, institutsioonide vahel teiseks tuleb ähm, edendada endogeenset arengut äh, kohapõhise ähm, lähenemise alusel, kasutades integreeritud äh, lähenemist, mis tugineb äh, koha peal juba olemasolevatele ressurssidele, võimekustele. oluline on see, et igal piirkonnal oleks võimalik ära kasutada need eelised, mis nendel on, need varad, need tugevad küljed, mis just sellel piirkonnal on. kolmandaks, ähm, tundlikkus majandustsüklite suhtes, meil on vaja kohanemispoliitikaid, mida saaks vajadusel kasutada ja siin ei käi jutt mitte ainult äritsüklist, vaid ka ühtekuuluspoliitika tsüklitest. neljandaks, suuremat tähelepanu tuleb pöörata kohalike piirkondlik, kohalikele piirkondlikele taristutele, vastavatele mm, rahastutele. Pa-, paljudes Euroopa Liidu piirkonnas, piirkondades ei ole jutt mitte ainult sellest, et kohalikku piirkonda eh, puuduva, puudub ligipääs, korralik eh, ligipääs, vaid on eh, riike, mis ei ole hästi ühendatud mm, järgmiseks tuleb tähelepanu pöörata haavatavatele piirkondadele, merepiirkondadele, haavatavatele piirkondadele. ilmselt selleks on vaja meil kvaliteetset äh, füüsilist planeerimist, meetmeid, äh, mida tuleb tugevamini rakendada. ja lõpetuseks on oluline investeerida hästi naaberpiirkondadesse, naaberriikidesse Äh, siin äh, ma pean silmas koostööd ähm, meie idanaabruses äh, olevaid riike ja Põhja-Aafrika riike, kuhu on vaja teha produktiivseid investeeringuid, mis aitab kaasa majanduskasvule. Need olid siis need küsimused, mille ma tahtsin välja tuua kahe tuhande neljateistkümnenda aasta keskpaigas äh, ilmselt äh, jõuame oma mm, projektiga lõpule ja siis on meil võimalik äh, arutada seda, kuidas tulevikus oleks Euroopas võimalik töötada välja parim võimalik ühtekuuluvuspoliitika, et, et hästi elaksid ka meie tulevased põlvkonnad. aitäh, nüüd on meil natukene aega esitada küsimusi, kõigepealt sõna, saab sõna Jan Olbricht aitäh, juhataja. kõigepealt ma tahaksin tänada teid väga huvitavate ettekannete ja materjalide eest. ma loodan, et eh, poliitikad ja inimesed, kes strateegiate kallal töötavad piirkondades, tõesti saavad selle materjali kätte ja, ja õpivad sellest. minul on üks küsimus kõigepealt poliitiline küsimus ekspertidele, eksperdid muidugi ei ole kohustatud eh, olema eh, poliitikud, aga kui vaadata SKT-d eh, elaniku kohta, siis tõelist kasvu nägime mõningates nõrgemates riikides, samas aastast kaks tuhat kolmkümmend see kasv aeglustub. milline siis on ühtekuuluvuspoliitika mõju nendes riikides? tundub, et paratamatult seisame silmitsi küsimusega, et milline on ühtekuuluvuspoliitika mõju. tundub, et poliitika keskendub rohkem konkurentsivõimele, innovatsioonile, selle asemel, et, et pöörata tähelepanu erinevuste vähendamisele kas meil äkki ei oleks vaja poliitikat, mis jah, on suunatud konkurentsivõimele ja innovatsioonile, aga selle kõrval oleks suunatud just nendele riikidele, kes on nõrgemad. ehk kas meil ei oleks vaja ikkagi seda traditsioonilist ühtekuuluvuspoliitikat, see on strateegiline küsimus, poliitiline küsimus, mis puudutab meie tulevikku. kui me tul-, näeme siin tulevikku, Ehm, siis ehm, tundub, et kui me ei tegele nõrgemate regioonidega, siis see läheb meil lõppkokkuvõttes ju ka tugevatele riikidele rohkem ja kallimaks maksma. et tundub, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole enam ühtekuuluvuspoliitika, vaid on investeerimispoliitika, mis neid ehm, erinevusi paratamatult suurendab. nii et mis on ikkagi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk? teiseks äh, näeme, et on erinevusi Eurotsooni ja Eurotsooni väliste riikide vahel. kui Eurotsoon äh, loob oma panganduse järelevalvesüsteemi, meil on see kuus pakk ja kaks pakk ja tekib äh, täiesti uus majanduslik olukord, kas siis sellise stsenaariumi puhul ei võiks välja töötada sellist stsenaariumit, mis näitab Euroopa Liidu visiooni tervikuna, selle dünaamikat ja kas selline olukord muudab olukorda või, või mitte, kas, kas need muutused, mis on Eurotsoonis aset leidnud, muudavad kuidagi ka meie tulevikku tervikuna? aitäh, ütleb juhataja, kes soovib samuti esitada ühe küsimuse. nimelt kui te analüüsisite tulevikustsenaariume, Euroopa territoriaalse arengu stsenaariume, siis te rääkisite, et, et võiks edendada kolme erinevat liiki nii-öelda territooriume, territooriume, mis muutuksid globaalseks, ehk et nad oleksid tihedalt seotud ülejäänud maailmaga, et me oleksime avatud, oleksime avatud maailmale see oli üks mõte. teiseks, eh, üldiselt rääkisite linnapiirkondadest, aga siis ka äärepoolsematest eh, maapiirkondadest. nii et te olete territooriumi jaganud eh, põhimõtteliselt kahte-kolme gruppi, aga te ei maininud sõnagagi seda, et tuleb omavahel ühendada, luua ühendused nende kolme eri kategooriasse kuuluvate regioonide vahele et edendada ja arendada tervikut. Te ei, te ei paku midagi välja selleks, et, et ühendada need nõrgemad regioonid juhtregioonidega, kes veavad majanduskasvu. kas te oleksite val-, valmis kommenteerima ka seda küsimust ja kui keegi nüüd sõna ei soovi, siis annan külalistele uuesti sõna. aitäh! alustan viimasest küsimusest. see te-, küsimus tegelikult ongi nii-öelda see, mis meile muret valmistab. enne kriisi keskenduti kõige rohkem ühendustele nii-öelda Euroopa majanduste vahel ja lähtuti sellest, et mida tihedamini on meie majandused lõimitud, seda parem kõigile. ja nii ka läks, näiteks kaks riiki, kellest ma rääkisin, Mm, Saksamaa e, müüs väga palju teistele Euroopa e, riikidele ja, ja Hispaania näiteks ostis sealt e, ja selline kaubavahetus, tehnoloogia siire aitas kaasa kõikide majanduskasvule. pärast majanduskriisi võib-olla on olukord muutunud. tundub, et rahaliselt see, mis varem toimus, ei olnud väga jätkusuutlik laenukoormus järjest kasvas. võib-olla lõunapoolsed riigid ostsid liiga palju, liiga palju võlgu ja nad ei suuda selle eest äh, enam tasuda, seda kinni maksta. samas me näeme, et, et äh, riikide majandused global-, globaliseeruvad äh, teises suunas ja seetõttu on just need globaalsed ühendused tänapäeval tähtsamad kui varem Euroopa Liidu sees võib-olla need ühendused on juba olemas, transpordisüsteemid on loodud ja, ja seetõttu keskendutakse nüüd enam ühendustele regioonide sees ja ühendustele ülejäänud maailmaga. ja kui vaadata, mis toimub naaberriikides, Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, idapiiri taga siis hetkel keskendutakse just nendele globaalsetele ühendustele rohkem kui kunagi varem. Euroopa-sisesed ühendused hetkel tundub, et ei ole enam nii strateegiliselt olulised kui varem ja vastuseks küsimusele, mis puudutas Eurotsooni, siis ma usun, et kõik on nõus, et eurotsooni sees olev killustumine läheb kõigile kalliks maksma. võlgade killustumine, mis, mis meil on Euroopas, on tohutult suur võrreldes Jaapani, Hiina, USA-ga. eks selle killustumise kulu on väga kõrge ja see on üks nendest põhimuredest, mis on välja toodud, mis teravdas veelgi kriisi ja Eurotsoonis on väga raske leida kedagi, kes usuks, et, et hetkeolukord on parim võimalik. Eurotsooni lõhkumine või tugevdamine on midagi sellist, milles nähakse e, positiivseid võimalusi ja kindlasti selline areng muudaks meie uuringute aluseid. nii et, e, et kindlasti on kasulikum saada üle Eurotsooni killustatusest, sellest oleks kasu kõigile. tahaksin ka omalt poolt midagi juurde lisada mm, vastuseks esimesele küsimusele, mille esitas Jan Olbricht. kui päike veel säras Euroopa kohal, siis äh, nõrgemad äh, piirkonnad lõikasid äh, sellest kasu, said kasu Euroopa integratsioonist ja äh, tugevat mõju avaldas ka ühtekuuluvuspoliitika, tuues jõukust juurde. aga pärast aastat kaks tuhat kaheksa on saanud selgeks, et nõrgemad regioonid muutusid ähm, palju haavatavamaks negatiivsete äh, majandus arengute suhtes, nad ei suutnud nii hästi toime tulla eh, negatiivsete väliste mõjurite tulemustega, šokkidega ja seetõttu tuleb eh, natukene järele mõelda, milline on see meie ühtekuuluvuspoliitika ja selle erinevad aspektid. esimene aspekt on rohkem suunatud eh, lõimumisele ja teine aspekt on suunatud pigem konkurentsivõimele kui me eh, läheme edasi nii, nagu alati on mindud, nii nagu vanasti, siis eh, selle tagajärjel eh, arengud Euroopas, sotsiaalne, keskkonnaalane, territoriaalne areng ei ole enam vastuvõetav ja see võiks hakata tõkestama Euroopa lõimumist. aitäh. vastuseks teie küsimusele tahaksin öelda seda, et need kolm stsenaariumit ja need kaardid, mida te näitasite, näitavad eh, nii-öelda äärmuslikke arenguid ja siin võiks arutada, milline on meie territoriaalne visioon aastaks kaks tuhat viiskümmend ja selle mõttetegevuse käigus tuleb leida need olulised ühendused ja poliitika kogumid, mis aitavad lõimumisele kaasa. nii et hetkel on need äärmused teravalt meelega välja toodud selleks, et dialoogi käigus leitakse õige kogum, õigem segu poliitikatest juhataja, kallid kolleegid, kes te tulete saali, palun tehke seda hästi vaikselt, et ei segaks meie arutelusid kuna need arutelud on tõesti väga olulised ja see ei puuduta mitte äh, ainult meie komisjoni, vaid ka järgmist komisjoni, kuna ühtekuuluvuspoliitika on ju poliitika, mis kujundab meie tulevikku, see ei, ei puuduta mitte ainult tänapäeva, vaid puudutab meie väga kauget tulevikku, seda poliitilist visiooni, mida tuleb arvesse võtta, mõeldes poliitika järgmise tsükli peale ja see pikaajaline visioon, mille kallal äh, EPSA on töötab, äh, on väga oluline, ma loodan, et tõesti jätkate sellel teel, et, et vaatate tulevikku. selline pikaajaline ettevaatamine on hädavajalik. me tegime seda Euroopa piirkonnad kaks tuhat kakskümmend poliitika väljatöötamisel, nii et sellist tuleviku vaatamist tuleb kindlasti jätkata ja samas üks asi, mis tundub, et on vajaka teie lähenemise puhul, on nimelt see, et võiks mõelda selle peale, et äh, millised on need äh, sisulised faktorid, mis aitavad kaasa majanduskasvule erinevates Euroopa äh, piirkondades. meie ees seisavad demograafilised muutused ja, ja need muutused liiguvad selles suunas, mis töötavad majanduskasvu vastu nagu te näitasite, Euroopal on ees väga madal majanduskasv ja see mõjutab tugevalt äh, paljusid meie elutahkusid, nii et võib-olla võiks mõelda ka selle peale, liikuda selles suunas, et mõelda, milliseid äh, kasvu faktoreid saaks äh, erinevate poliitikatega stimuleerida ja suunata, näiteks energiatõhususe poliitikaga või muude selliste poliitikatega. ma usun, et nende stsenaariumite puhul on selliste trendidega arvestamine võiks olla väga kasulik. Te ei pea vastama, aga ma näen, et ka komisjoni esindaja soovib öö, äh, sõna. proua Vikstrand, palun, sõna on teil. Thank you very much, Mrs Hübner aitäh, olen äh, regionaalarengu peadirektoraadi esindaja. esimees, kallid kolleegid, äh, on neid siin saalis, kes sooviksid äh, esinejat kuulata, palun vaikust. komisjoni esindaja, jah, sooviksin omalt poolt kommenteerida kuuldut ja Jan Olbrichti küsimust. jah, üks asi on nimelt see, et see ajakava on väga ambitsioonikas. ma ei usu, et et tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal keegi oskas ette näha tänast seisu ja ma usun, et samamoodi ei ole täna võimalik ette näha seisu aastal kaks tuhat viiskümmend ehk tegemist on spekulatsiooniga. samas tahaksin rõhutada üht, olen äh, täiesti äh, vastu sellele prognoosile või sellele, mida te välja tõite, et piirkondlikud erinevused dramaatiliselt suurenevad IMF-i prognoosides äh, Ehm, selliseid tulemusi näha ei ole. ühtekuuluvuspoliitika töötab selles suunas, et erinevused äh, siiski vähenevad ja ka ühisturu võimaluste ärakasutamine aitab kaasa sellele, et äh, erinevusi vähendada ehk ühtekuuluvuspoliitika kindlasti erinevusi ei suurenda. vastuseks Jan Olbrichtile tuleb selget vahet teha rahastamisel, mis jagatakse laiali regioonide vahel ja selle vahel, milleks seda raha kasutatakse kohtadel. rõhutati innovatsioon ja konkurentsivõimet kui poliitika töövahendeid. olen veendunud, et et selle kõrval ikkagi väga palju raha suunatakse eh, lähenemisele, regioonidevaheliste erinevuste vähendamisele nii et eh, ka sellele suunatakse väga palju raha. loomulikult mm, oluline on see, et me ei unustaks ära ka innovatsiooni ja konkurentsivõimet, mis aitab kaasa regioonide arengule. ja ma usun, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks ei saagi olla see, et kõikides piirkondades on ühesugune SKT elaniku kohta, vaid oluline on see, et kõik regioonid muutuksid selliseks, kus elukvaliteet paraneb, kus elukvaliteet on selline, et inimestel on seal hea elada. aitäh, juhataja, jah, seetõttu Jan rääkiski, et me üha enam töötame selles suunas, et meil tekiks parem elukvaliteet piirkondades ja siin on oluline nii-öelda see seos äh, lähenemispoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ja arengupoliitika vahel, äh, konkurentsivõimepoliitika vahel. Äh, külalised, arutelud on huvitavad, nii nagu alati sellel teemal. ma usun, et ma võin nõustuda üheksakümne protsendiga teie märkustest, aga tulen siis nende kümne protsendi juurde. see negatiivne alusstsenaarium, kui võtta arvesse seda, et meie stsenaarium eh, sai alguse kriisist, siis eh, selles stsenaariumis on arvesse võetud kriisi täielik mõju ja selle tagajärjed ja kui vaadata eh, IMF-i prognoosi aastaks kaks tuhat neliteist meie prognoosiga aastaks kaks tuhat kolmkümmend, siis need on ikkagi sidusad, nad ei ole, see vahe ei ole nii suur, nagu teie püüdsite siin äh, välja tuua. me võime muidugi seda edasi arutada teiega, aga nad on ikkagi pigem ühetaolised. samas kriisi mõju äh, Lõuna-Euroopas on olnud väga-väga tugev ja üheks põhjuseks on olnud nii-öelda must majandus, mis on võib-olla kakskümmend viis protsenti SKT-st. see nii-öelda varimajandus paljudes nendes riikides on, ulatub kahekümne viie protsendiga, Ida-Euroopa riikides eh, ka eh, või, või lõuna pool turismitööstuses, ida pool eh, põllumajanduses näiteks, selline varimajandus, must majandus, maksudest kõrvalehoidmine on üks kurja juur samas majandus on olnud küllaltki tugev välised äh, kriteeriumid ei ole nii tugevalt äh, nii-öelda mõju avaldanud, kui nad oleksid võinud, õigemini majandus on olnud äh, siiski vastupidav. ja õige on see, et viimase kahekümne aasta jooksul on majandusel läinud hästi, see tähendab seda, et Ida- ja Lõuna-Euroopa riigid on palju paremal järjel tänasel päeval kui varem nad ei jää vaesemaks, aga lihtsalt äh, Kesk-Euroopa riigid äh, keskmiselt kasvavad kiiremini kui nemad. ja kui äh, kogu see pilt tervikuna kokku panna, siis, siis asi on võib-olla natuke keerulisem, kui siin varem on räägitud, aga ma ei ütleks, et meie prognoos on hoopis midagi muud kui teiste institutsioonide prognoosid siis meie prognoos aastaks kaks tuhat kolmteist võrreldes näiteks IMF-i prognoosiga aastani kaks tuhat seitseteist. see, et, et me tegelesime siin puhta spekulatsiooniga ja tegelikult me ei tea, mis tulevik toob, selle küsimuse kohta ütlen, et, et see ei tähenda seda, et me ei peaks kunagi tulevikku vaatama ja midagi ette prognoosima. Eh, härra Olbrecht. Eh, kõigepealt saab sõna Peter Mölby eh, kõigepealt palju tänu arutelude eest. ühelt poolt tahaksin öelda seda, et kui vaadata äh, projekti kvantitatiivseid elemente, siis need on tõesti mm, spekulatiivsed, puhas spekulatsioon. mida kaugemale tulevikku me vaatame, seda rohkem loomulikult, seda raskem on tulevikku ette hinnata kindlalt. aga selle projekti eripära on nimelt selles, et see hõlmab kvalitatiivset, proaktiivset, loomingulist elementi, mille raames me püüame luua äh, üldise arusaama poliitika kujundajate vahel selles osas, et millist tulevikku me soovime. kas sellist Euroopa Liitu me siis soovime? nii et see on selline kvalitatiivne lähenemine ja Esponia jaoks on suureks väljakutseks see, et me töötleksime eh, neid andmeid ja, ja liiguksime edasi, kaasates nii palju faktoreid ja osapooli kui võimalik selleks, et eh, luua tulevikupilt ma loodan, et ka Regionaalarengu Komisjoni liikmed tulevikus eh, pühendavad natukene aega sellele, et aitavad meil luua see tulevikupilt, milleks on Euroopa territoriaalne tulevik eh, aastaks kaks tuhat viiskümmend. veel kord palju tänu tänaste arutelude eest ja palju tänu tähelepanu eest, juhataja, palju tänu Estfonile. ma loodan, et meil õnnestub ka tulevikus teiega kokku saada ja arutada Euroopa tulevikku, kallid kolleegid, aga nüüd liigume edasi päevakorras järgmise punkti juurde, viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis tähendab seda, et meil tuleb hakata hääletama, kontrollima oma hääletusmasinaid, palun sisestage hääletuskaardid masinatesse, et saaks kontrollida, kas see töötab, hääletamine on alanud Are... nii, eh, kallid kolleegid, me kontrollime, kas teie hääletusmasinad töötavad. palun, eh, proovige hääletada. Te peate ühte kolmest punkt, nupust vajutama. Whichever you want, yes. vajutage, kuhu tahate. Well, some people do not want, so we, we mõned ei taha lihtsalt nupule vajutada, nii et lõpetame hääletamise, kontrollime ärge palun hiljem ainult kaevelge. hääletame kõigepealt äh, härra Vlasaki äh, raportit. härra Lambert van Nistelrooy soovib äh, rääkida. jah, tänan. see raport on väga hästi ette valmistatud, samuti ka äh, Rahvapartei ja teiste fraktsioonide äh, hääletusnimekiri. tahaksin paluda, et, äh, et hääletataks poolt muudatusettepanekule kümme. seal on hääletusnimekirjas miinus pandud. konsulteerides enda ja teiste fraktsioonide liikmetega äh, Äh, seal võiks olla pluss, nii et ma äh, tõstan lihtsalt pöidla üles, küll kõik läheb hästi, aitäh. So I understand. nii, see oligi teie kommentaar ja nüüd me võime hääletada, jah? niisiis, muudatusettepanek kaksteist ja, ja eelarve kaheksa, kes on poolt, sarnased need muudatusettepanekud, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek. hääletame muudatusettepanekut kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes ja, ja eelarve üheksa, kes on poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eh, siis pealkiri üks, eelarve üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, <clears throat> eelarve kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjendus üks, eelarve kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve viis poolt vabandust, see on juba tagasi lükatud. E, nüüd muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis ja kuus langevad ära ja nüüd eelarve kuus. eelarve kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus. meil on mitu hääletust, kõigepealt eelarve, eh, kõigepealt õigusloomeline ettepanek. Eh, palun hääletame, kolleegid S&D Two socialists and one ECR, please. Eh, palun eh, kaks sotsialisti ja üks ECR-i liige. Eh, kaks sotsialisti on haihtunud ja üks ECR-i liige. X üks, ikka veel üks sotsialist on kadunud. ECR üks ECR-i liige peab kaardi välja võtma. nüüd hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu. nüüd äh, õigusloomeline resolutsioon. meie hääletame samuti elektrooniliselt hääletus on lõppenud, kolmkümmend kuus poolt kolm vastu. ja nüüd meil on vaja absoluutset häälteenamust, see puudutab siis institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ja institutsioonide vahelist mandaati. üks sõna veel, nüüd me hääletame mandaati läbirääkimiste pidamiseks ning samuti ka läbirääkimisi pidavate me- e meeskonna, meeskonda, mis puudut-, seal on siis äh, variraportöörid, raportöörid ja komisjoni juhatuse esindaja äh, ning hääletus on alanud. hääletus on alanud. nelikümmend poolt, kolm vastu, kolm erapooletut, nii et alustame läbirääkimisi. Lähme täiskogule. alustame läbirääkimisi, siis lähme täiskogule. Now we go to Georgios Stavrakakis. Uh, nüüd härra Stavrakakise arvamust eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üldeelarve kohta väga lühike hääletusnimekiri. alustage muudatusettepanekust üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. hääletame parandatud arvamust, hääletus on alanud, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend neli poolt, kolm erapooletut järgmine päevakorrapunkt, see on Tamas äh, Deutschi äh, arvamus majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta. ja muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, vastu võetud, kolm poolt, vastu vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis võeti tagasi, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, kontrollime muudatusettepanekut seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, neliteist vastu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 hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd järgmine Juosa Simbratsase raport E-tervise kahe tuhande kaheteistkümne kahekümnenda aasta tegevuskava. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu vastu võetud, viis kontrollime viid, hääletus on alanud. vastu võetud poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, vastu võetud seitse, hääletus on alanud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 ja nüüd lõpphääletus, elektroonilised hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, nelikümmend neli poolt, üks vastu, suure häälte enamusega peaaegu ühehäälselt vastu võetud, palju õnne. nüüd äh, mitmeaastane finantsraamistik, Andrei Kovatšik. Äh, see on äh, elektrooniline hääletus, nii et alustame hääletamist. hääletusel on andnud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, kolm vastu, palju, palju õnne. ja hääletamisega on nüüd kõik. <clears throat> ma luban, et ka teil on kõik ja nüüd päevakorrapunkt kuusteist, kõik on kohal. täna arutame arvamuse projekti. päevakorrapunkt kuusteist, seda peaks alustama kell üksteist. aga kuna kõik on niikuinii kohal ja kõik on ka Brüsselis, siis on mõistlik ju seda päevakorrapunkti hakata arutama ning äh, palun äh, äh, siin on raportöör kohal. nii et äh, Aldrich äh,, palun. lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge ja pange endale kõrvaklapid pähe. tahaksin kommenteerida oma raportit regionaalsed, äh, piirkondlike kvaliteedimärgistus on väga tähtis, see võib, võib puudutada nii põllumajanduslikke kui mittepõllumajanduslikke äh, tooteid, äh, mis eksisteerivad teiste märgistustega põllu, põllumajandustoidutööstuses. Need on spetsiifiliselt denoteeritud ning on seotud näiteks maapiirkondade või maapiirkondade teenuste tutvustamisel. seal on, sellega on seotud mitmed riskid, nende lisandväärtus võib olla see, et näiteks need teenuste pakkumine, toidutööstus, restoranid ähm, muutuvad tuntumaks. samuti mõjutab see ju keskkonda. mina oma raportis võtan kokku mõningad märkused, mida sooviksin, et meie komisjon arutaks. kuna, kui on olemas mingisuguseid stiimuleid piirkondlike eh, värgistuste jaoks on sellega seotud samas ka tohutu suured bürokraatlikud koormised. väga vähe on piirkondlikke eh, märgistusi ja väga vähe on turustustoetust eh, meie strateegiate seas ja samuti ka järgimis, jälgimisdokumente eh, on vähe selleks, et otsustada, kas neid eh, eh, tooted ja margistused on näiteks Euroopa toetust väärt. ning tooted, mis ei ole mitte ainult põllumajandustooted, on seotud sellega, et rahastusprobleemid on neil samuti ka personaliprobleemid ning samuti peab ütlema, et peab toim-, meil on vaja tõhusat äh, arvamuste ja mõtete vahetust nii kohalikul, riiklikul kui Euroopa tasandil. samuti oleks hea, et äh, need regionaalsed organisatsioonid oleks kajastatud kuidagi ka äh, Euroopas. suur tänu, proua Estaras ma toetan südamest äh, tema äh, raportööri toetust piirkondlikule kvaliteedimärgistusele, leian, et äh, me peaksime neid selliseid toetuid, tooteid toot-, toetama, kuid samas me ei räägi siin ju mingist uuest Euroopa süsteemist, nagu põllumajanduskomisjoni esindaja seda soovitas, sest praegusel hetkel on olemas juba Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas ei ole mõtet äh, dubleerida olemasolevaid instrumente, sest see tekitaks ainult segadust ning kahjustaks samuti ka olemasolevaid kvaliteedimärgistusi. Äh, praegusel hetkel on päritolumärgistus, äh, geograafilised päritolumärgistused pärit, pärit, pärit, Eh, juba olemas, nad esindavad väga edukalt Euroopa Liidu tooteid, nii et meie leiame, et me peaksime kvaliteetseid toodete tootmist tõhusalt toetama, samuti ka parandama ka struktuurifondide poolset toetuste jagamist, et oleks mar-, oleks marginaaliga turustamise ja edasimüümise toetuseks. piirkondlikud märgistused võiksid olla ainult äh, lisandväärtuseks äh, kõikides äh, maapiirkondades. meie tooted on kõik läbinud nõudlikud keskkondlikud ja kvaliteedikontrollid kõige nõudlikumad kogu maailmas, sellega seoses, seoses me võiksime kasutada ära seda eh, nende oma toodete toetamisel eh, konkurentsis eh, importkaupadega. sellega seoses leian, et peaksime koostama raporti, raporti koostama spetsiifiliste kvaliteedimärgistuste kohta just saartelt pärit toodangute kohta, see on, oleks oluline äh, saare elanikele, sest, sest saartel on tootmine võrreldes turismiga väga eh, nõrgaks jäänud ja nüüd Francesca Baraka eh, sotsialistide nimel. jah, Francesca, ma saan aru, et sina esindad sotsialiste Franciscat ei ole, mina asendan teda. tema on äh, variraportöör ja äh, tema leidis, et meil on vaja traditsioonilist äh, märgistust Euroopa tasandil, mis aitaks et tuvastada territooriumi ajalugu ja traditsioone. teiseks rõhustas, rõhutas äh, Francesco seda, et, et on vaja äh, toetada kva-, regionaalset kvaliteetmärgistust, piirkondlikku kvaliteetmärgistust ja äh, seda peaks siiski selgemini, pisut paremini selgitama, mida see tähendab. sest need piirkondlikud kvaliteedimärgistused ei saa asendada olemasolevaid kvaliteedimärgistusi, mis väga hästi toimivad. härra Flašek võib-olla ei ole piisavalt asja arutanud, sest regionaalsed piirkondlikud märgistused, need peaksid olema ühtselt välja töötatud, see peaks tähendama Euroopa kvaliteedimärgistust, see oleks Eh, sellistest spontaansetest, eh, sellistest spontaansetest eh, arengutest paremad, meil oleks vaja Euroopa kvaliteedimärgistust, sest kui igaüks hakkab välja töötama oma kvaliteedimärki, siis see võib väga raskeks teha konkurentsivõime riiklikel ja rahvus- ja rahvusvahelistel tasanditel, aitäh, suur tänu. ja nüüd liberaalide nimel saab sõna proua Berger. suur tänu. see on väga huvitav arutelu siin, mis puudutab siis äh, piirkondlikku kvaliteedimärgistust. minu meelest märgistus on ju ajaloolise äh, tähendusega me üritame äh, ajaloolisi kvaliteedimärke säilitada ja aidata, kuidas oleks võimalik aga tulevikus välja töötada uued brändid, uued kvaliteedimärgid, sest me peame vaatama mitte ainult tagasi, vaid ka edasi. peaksime, peaksime loomulikult kaitsma traditsioone ja, ja, ja minevikust loodetud väärtusi, kuid samas peaks meil olema võimalus ka innovatsiooni toetada ja uusi tegutsemismeetodeid äh, toetama. võib-olla peaksime me äh, lisama raportisse ka selle, kuidas me saaksime uusi uuenduslikke brände äh, toetada, mis tulevikus tekivad. suur tänu ja Francois Alfonsi. suur tänu teile, proua esimees, raport läheb selles suunas äh, Ehm, mida meie eh, fraktsioon on alati toetanud, eh, ehk siis keskkonna ja eh, põllumajanduse sõbralik see suunas toetame kohalikke tooteid ja soosime seda, et kohalikud tooted oleks tuntud ja tunnustatud. Ehm, mina igatahes leian, et see oleks meie komisjoni toetuse poolt väärt. kas kuue esindaja on siin? kas kuuest ei ole kedagi, kes teda asendaks? suur tänu. meie toetame samuti raporti põhimõtteid, eh, nagu ütles ka kolleeg Afonsi, eesmärgiks on eh, eh, häid tavasid parandada põllu, põllumajanduslikul tasandil ning toetame täielikult selle raporti eesmärki, aitäh! suur tänu! kas Kreisi kommentaare oleks veel? peame seda raportit või õigemini arvamust äh, hääletame neljateistkümnendal oktoobril selle tõttu on meil äh, väga vähe aega muudatusettepanekute esindamid, äh, esinda-, esitamiseks, kuid saatsime arvamuse fraktsioonidele üsnagi varakult, äh, nii et on aega esitada muudatusettepanekuid, homme kell kaheksateist null null on viimane aeg, viimane tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. kas sooviksite midagi lisada, raportöör? sooviksin ainult aitäh öelda arutelu eest ning eh, kui soovite, siis saatke mulle omapoolseid kommentaare ja märkuseid. suur tänu. selle päevakorrapunktiga oleme nüüd ühele poole saanud. ja nüüd saame minna päevakorrapunkti seitseteist juurde minna, mis puudutab siis eh, Lambert van Nistelrooy, Konstantse Kreeli eh, raportit Euroopa fonde käsitlevate ühissätete Eh, ja määrus kehtetuks tunnistamise kohta. Very much, chairman um,. I am a little, I was a little bit surprised. aitäh, proua Sinaine. mina ja Lambert vist ka olime üsna öö, eh, üllatunud, sest me valmistusime ette triloogiks ja me ei, ei arvanud, et me peaksime komisjoni koosolekul ka aru andma, aga me oleme valmis That's difficult. <laughs> So, um, yes, uh, this is, uh, as I remember it... nii palju, kui ma mäletan, siis minu meelest on meil praegu esimene komisjoni koosolek pärast suvevaheaega, aga pärast suvevaheaega on kolm, kuus kolmepoolset läbirääkimiste vooru toimunud juba. seetõttu pean ma uuesti käivitama ka oma aju. igatahes läbirääkimistel oleme me jõudnud nüüd edasi. väga palju väikeseid äh, asju on vaja lahendada eeltingimuste valdkonnas, ka põhjenduspunktides ning äh, tehnilistel koosolekutel äh, assistentide abil jõudsime me ka enam-vähem kokkuleppele jõudsime kokkuleppele enam-vähem finantsküsimustes ja finantsjuhtimise plokis. ühele poole saime ka tulemuslikkuse raamistikuga, e, tulemuslikkusreserviga me ei saanud e, kokkuleppele. EMF-iga seotud asjades jõudsime enam-vähem kokkuleppele, nagu te teate, siis väga hilja jõudsid meieni dokumendid kalanduskomisjonist. seal on kaks-kolm lahtist küsimust veel. mis tekitasid probleeme kalanduskomisjonis ka. aga tänaseks triloogiks juba on tehtud ka kompromissettepanekuid, et küsimused lahendada minu arvates CSF-i mõningad aspektid peaks leidma lahenduse lisas, siis mis puudutab ülejäänud asju nagu finantstingimused ja eeltingimused, siis nende kohta on minu meelest komisjon ja eesistuja teinud ka oma kompromissettepanekud tänaseks läbirääkimisvooruks. ehk siis täna vahest saame nendega ka ühele poole üks suurem küsimus on seotud VKE-de algatusega komisjoni poolt. rääkisime sellest eelmisel nädalal ka oma koosolekul ja rääkisime sellest ka triloogi käigus. minu arvates komisjon tuli täiesti uue algatusega välja kogu protsessi väga hilises faasis CPR-i sees on juba algatused, mis toetavad VKE-sid. me ütlesime, et olgu, kui meil ennem oktoobri teist täiskogu on öö, aega veel, siis, siis me hääletame nende kõikide küsimuste üle. kui meil on aega, et need kõik probleemid ennem seda lahendada, siis me teeme seda, aga see saab olema viimane punkt läbirääkimistel. sest me saame ka praeguste üldsätete põhjal neid küsimusi lahendada. kui me seda ei lahenda, siis kui me muid asju ennem ära ei lahenda, siis mõningad regioonid, isegi rääkimata VKE-dest, võivad sattuda raskustesse, ehk siis selle asja lahendame kõige viimasena. mis veel la-, lahendamata on? kõige suurem probleem, millest me eelmisel nädalal hakkasime alles rääkima poliitilises triloogis kõige suurem probleem praegusel hetkel on neljatahuline. kõigepealt tulemusreserv, komisjon, nagu te teate, pakkus välja viis protsenti, nõukogu veebruaris otsustas seitsme protsendi kasuks, see tähendab, et kolmkümmend miljardit avaneb kõige varasemal hetkel regioonide jaoks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal see põhimõtteliselt tähendab ju, et lükatakse rahastamine edasi järgmisesse rahastamisperioodi. siis makromajanduslik tingimuslikkus, kaasrahastamise aspektid ning eelrahastamise aspektid, mõningad on samuti lahendamata. üritame koostada sellest ühtset paketti, aga see tulemusreserv ja makromajanduslikud tingimused on tekitanud väga keerulisi poliitilisi vastuolusid nõukoguga. täna äh, ettevalmistaval koosolekul räägime ka sellest, kas on mingisugust võimalust koostada mingisugune ühtne pakett kompromissidega, siis oleks sellest kasu. sest Martin Schulz ja eelarvekomisjon otsustasid, et nad ei soovi finantsraamistiku üle ennem hääletada kui sektoriaalsed sätted ei ole kokku lepitud. see tähendab seda, et kui me kompromissi ei leia nel-, nende nelja asja, asjus, siis täiskogul keegi finantsraamistiku üle hääletama ei hakka. see öö, on kõik väga keeruline, kompromissile jõuda on raske aga ka teine pool peab mõistma, et öö, väga suur enamus täiskogul hääletas ju parlamendi seisukohtade poolt ja sellest me ei saa lahti öelda. siit tuleb tunnistada, et eriti Saksa valitsus toetab makromajanduslikku tingimuslikkust. aga ma ei tea, millal see uus Saksa valitsus tööle hakkab. seega asjad liiguvad väga aeglaselt seetõttu on meil probleeme, aga loodetavasti saame me nad lahendada. loomulikult peame me hiljem ka selle paketi asjus komisjonis veel rääkima. suur tänu, Lambert! aitäh ka Konstantsale selle teabe eest praeguse olukorra kohta meil on tõesti olnud komisjoni ja nõukoguga nii palju läbirääkimisi juba, et justkui kõik on tegelikult ära öeldud pärast kuue, kuutekümmet viit läbirääkimiste vooru. ja nüüd ongi asi selles, kuidas need lahtised küsimused ette võtta ühtse paketina. siis läbirääkimiste meeskond ei soovi lihtsalt asjadele omasoodu kulgeda me ei soovi jätta neid küsimusi lahenduseta. sest need on tähtsad teemad MFF-is. meie läbirääkimiste meeskonnana soovime võtta endale vastutuse, tegutseda vastavalt mandaadile. nagu juba öeldud, on mitmeid keerulisi küsimusi, me mõtleme veel nende üle ja anname läbirääkijate meeskonnale täna sellest veel teada mainiksin ühte väikest aspekti. see tuletab mulle meelde juba midagi, mis on juba tegelikult tehtud, otsustatud. nimelt Euroopa Sotsiaalfond. nii palju, kui mina tean, siis tööhõivekomisjon kuigi läbirääkimistel juba samal päeval otsuste vastuvõtt pärast otsuse vastuvõtmist õnnitleti meid selle otsuse puhul, aga nüüd töökomisjon soovib tagasi tulla kahekümne viie protsendi juurde. samas meie kavatseme jääda sõlmitud kompromissi juurde. oluline on näha tervikpilti. asi ei ole eraldi fondides, vaid kogu selles suures mehhanismis, kus me räägime äh, ERDF-i ja Euroopa Sotsiaalfondi kombineeritud rahastamisest, mis loob suuri uusi võimalusi meie linnadele ja regioonidele. eile kuulsime me näiteid Euroopast, et äh, need fondid ka tegelikult toimivad hästi. toon ühe näite. käisime Berliinis kolm nädalat tagasi. seal nägime, et mitmete fondide kombineeritud kasutamine toimib tõesti hästi, ta loob uusi häid võimalusi. sest sotsiaalsed eesmärgid ei ole ERDF-is välistatud. Nad on seal lisandiks. kui see arutelu uuesti algab, siis täiskogu hääletusel on meie seisukoht selge, nagu ma juba ütlesin, et jääme kompromissi juurde. me ei hakka aga mingi, midagi blokeerima eelarve läbirääkimistel. kuigi tööhõivekomisjon võib-olla lõpphääletust ESF-i üle läbi ei vii. oluline on see, et meie edastame teile põhjalikult kõikehõlmavat informatsiooni, et fraktsioonid saaksid tõesti hästi otsustada sest teised ütlevad, et ainuke asi, mis loeb, on kakskümmend viis protsenti seal fondis. ei, see asi on palju mitmekesisem ja laiem kui see kangekaelne lähenemine. seega, härra esinaine, minu jaoks on see väga tõsine küsimus. aitäh! paar kommentaari minu poolt, üks puudutab sotsiaalfondi. paljud meie komisjoni kolleegid on ka vastu meie raportööride ja läbirääkijate poolt saavutatud tulemusele. suhtlesin ka tööhõivekomisjoni esinaisega ja nende raportööriga rääkisime läbi ka tööhõivekomisjoni variraportööriga üldmäärustiku asjus jõudsime kokkuleppele, mida toetasid need inimesed, keda ma mainisin, kes olid läbirääkimistel aktiivsed osalised. protsess oli väga keeruline. tuleb meeles pidada, et see ESF-i ähm, määr, kui see suureneb, siis see suureneb teiste fondide arvelt ja me räägime ju ühisest summast kõikide fondide jaoks. praegune protse-, protsent näitab ESF-i eraldi osakaalu, aga kui seda muude fondidega võrrelda, siis tegelikult on see summa suurem. ja me räägime ju tegelikult miinimumsummast mis on selgelt öeldud ka lõppseisukohas et äh, praegusest tasemest see ei saa olla madalam ning seda võib suurendada oma suva järgi mõningad liikmesriigid soovivad võib-olla rohkemat kui viitekümmet protsenti sotsiaalfondi. kui me aga hakkame seda täiskogul muutma, kui seda kokkulepet, siis võib see kogu protsessi, äh, siis võib see kogu protsessi äh, seisma jätta ning kogu see läbirääkijate meeskonna suur töö lendab tuulde. ning esim-, oluline on, et esimesest jaanuarist need, see fondide raamistik paika pandakse, et selle elu rakendamisega saaks tööle hakata. ma tuletaksin meelde, et see raha ei tule jumal teab kust, see tuleb teistest fondidest, see on miinimummäär siin ning tööhõivekomisjoni esindajatega läbirääkimistel suudeti selles kokku leppida. väga keeruline oli kokku leppida ka nõukoguga, seega kui me hakkame uuesti nüüd läbi rääkima, siis see oleks meie poolt halb signaal minu arvates, millel on halvad tagajärjed. ning teine asi, nagu te mäletate, siis algusest peale ja nagu äh, kolleegid raportöörid ka juba ütlesid, üritasime me äh, hääletada oktoobri teisel täiskogul terve paketi üle, mille üle juulist alates on räägitud. see tähendab, et toimub üks hääletus terve paketi üle neljateistkümnendal oktoobril meie komisjonis. seda me peame tegema, ehk siis läbirääkimised peavad teksti üle olema lõppenud üheteistkümnendaks oktoobriks. aega ja siis ei ole eriti palju. aga kõik läbirääkijad on valmis pingutama, et nendest kuupäevadest kinni pidada. ja kinnitan üle selle ohu, mida Konstantsa mainis, et kontaktrühmas ütles president, et kui meie hakkama ei saa, siis ta võtab juhtimise üle. niisiis, meil on siin tõsised väljakutsed ja kogu finantsraamistiku kokkulepet ei tohiks me ohtu seada. järgmisena härra Kodmanis. kui tohib, siis jagan ka oma mõtteid ALDE variraportööri ja läbirääkijate äh, meeskonna liikmena. mainiksin paari tundlikku aspekti. kõigepealt makromajanduslik tingimuslikkus äh, Äh, komisjon praegu väidab emotsionaalselt, et äh, riik peab olema heas olukorras, me ei saa ju äh, head raha hakata kulutama halva raha sabas. aga nüüd nõukogu on vastu võtnud teksti, mis on parlamendi jaoks täiesti vastuvõetamatu, miks? sest nad kirjeldavad olukorda, kus riik ei ole makromajanduslike tingimusi täitnud nad ütlevad, et kui riik ei täida äh, programmi, et vähendada liigset eelarve puudujääki, siis saab komisjon panna viiskümmend protsenti nende rahadest reservi. viiskümmend protsenti rahadest neid ei, ei maksta välja. ja teiseks nad ütlevad, et kui kavasid ellu ei rakendata, siis võidakse ära võtta sada protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli seitsmeteistkümnel Euroopa Liidu liikmesriigil liigne eelarve puudujääk, kaasa arvatud rikastel doonorriikidel. nagu te teate, siis mõningad nendest riikidest ei ole suutnud täita seda kava, et ühe-kahe aasta jooksul oleks aastane eelarve puudujääk alla kolme protsendi. ma ei tea, kuidas nad selles kokku leppisid nõukogus võib-olla on seal eesistujal mingisugune võlukepike. niisiis, me ei saa sellega nõustuda. nõukogu komisjon ei saanud meile ühte asja vastata, mis tähendab, et kui tõukefondide rahad ära lõigata, öö, millega rahastatakse siis projekte, kui, kui need rahad ära kaovad ja projekte ei saa rahastada, siis see ei paranda olukorda mitte kuidagi. komisjon soovib kasutada kahte pippi, ühtekuuluvus- ja põllumajandusrahasid. põllumajandusrahasid me puudutada ei saa, sest talunikud lööks meid maha, aga ühtekuuluvusrahasid küll, eriti mõningate piirkondade puhul. mis puudutab tulemusreservi, siis ma olen nõus Konstantsaga, et see seitse protsenti äh, tulemusreservi eesmärk on lihtsalt tegelikult äh, kogu see raha järgmisse rahastamisperioodi edasi lükata. lepitakse kokku partnerluslepingutes, prioriteetides ja projektides. seitsme, seitse protsenti rahastatakse prioriteete vähem. ehk siis, ning siis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, üks aasta ennem kahekümnendat aastat Äh, kui siis leitakse, et kaheksateistkümnendal aastal ei olnud veel suudetud äh, erinevaid parameetreid ja suuniseid täita, siis nad võtavad seitse protsenti sellest prioriteedist ära, aga võimaldavad regioonil või riigil see raha ümber jagada teiste prioriteetide jaoks, aga siis tuleb, selleks tuleb koostada kõik öö, äh, uued programmid ning kui ennem seda, kui programmid on paigas, läheb see eh, liikmesriigi eelarvesse, aga alles pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja nii üritataksegi säästa selle rahastamisperioodi jooksul raha, ehk siis, et ei maksta seda lihtsalt välja ja lükatakse see järgmisse rahastamisperioodi. seetõttu oleme me sellele vastu mõningad äh, delegatsioonid või, võivad küll siin emotsionaalselt öelda, et eh, kuidas te saate olla vastu makromajanduslikkusele, tingimuslikkusele, kui mõni riik absoluutselt eh, korralikult ei käi, aga tegelikult me peaksime olema vastu sellistele emotsionaalsetele argumentidele. aitäh! härra Manži. suur tänu teile! sooviksin samuti mõned kommentaarid lisada. me oleme kõik teadlikud sellest, et järgnevad kolmepoolsed läbirääkimised on väga olulised ja et äh, võib-olla suudame me jõuda lõpplahenduseni, kui oleme oma põhimõtetele kindlad ja samas äh, ka <clears throat> oleme valmis kompromissideks. üks üldise iseloomuga märkus praegusel hetkel on meil selline tunne, et me ehitame eh, üles eh, nii-öelda Euroopa Liidu kohtupraktikat eh, kaasotsustusmenetluse raames. see on väga oluline. ürit-, oleme, peame kindlasti jääma väga kindlaks ehm, just selles osas, et me nõuame respekti jõuame lugupidamist ja nõuame lugupidamist Euroopa Parlamenti ja me ei eh, saa lihtsalt sellepärast, et nõukogus tekitakse su, su, suuri segadusi, me ei saa me loobuda, me saame loobuda eh, sellest võimust, mis meile eh, on määratud, see puudutab ka äh, struktuurifonde ja regionaalset äh, tegevust. praegusel hetkel äh, näiteks, mis puudutab tingimuslikkust struktuurifondide osas, see on väga väga vana juba, see Sarkozy ja Merkeli poolt pandi paika ning ma, ma esitasin küsimuse volinik Haani, mis minu meelest ei ole eriti rahuldav, kuid on tõsi, et äh, me ei, äh, teistele äh, poliitikavaldkondadele ei esitata selliseid tingimusi ja me peaksime vaatama pisut kaugemale kui kahe tuhande kahekümnes aasta. see ei ole väikse tähtsusega küsimusega, see on väga oluline küsimus ning mul on väga hea meel, et meie komisjonil on selge seisukoht ja ühtlasi ka ühtne seisukoht. ma arvan tõepoolest, et tuleb edasi minna ja et äh, <clears throat> menetluse või teiste, teiste äh, vahendite abil peaks olema võimalik teha ettepanekuid, et jõuda kompromissini ning minu teine märkus, mille sooviksin äh, samuti välja öelda, mis on esitatud ka kaasotsustusmenetlus, see puudutab OCF-i sest seitsmendal veebruaril toimunud läbirääkimistel tegime märkusi nõukogule, kes ei respekteeri reegleid kaasotsustusmenetluse valdkonnas. toimusid läbirääkimised äh, institutsioonide vahel, äh, nõukogu ja parlamendi vahel ning kõik äh, küsimused, mis tekitasid probleemi, saadeti edasi lisasse kolm ning praegusel hetkel Äh, on need endiselt kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, arutelu all ja selle üle mul on ainult hea meel. ning äh, tahaksin teada, milline on komisjoni arvamus ühes puudutab ühte punkti lisas kolm ning mis võtab kas punkti viiskümmend üks või viiskümmend kolm arutluse alla, mis puudutab siis Majoti saart nimelt äh, punktis viiskümmend üks, äh, mis on praeguseks hetkeks lisatud lisasse kolm, äh, mis puudutab siis kahesaja miljoni eraldamist struktuurifondidest Majoti saarele. Te kõik siin teate, et Majot, Majotist saab ultraperifeerne piirkond esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. eks vaatame, mida see siis tegelikult tähendab. see ei tähenda ju mingisugust äh, äh, pidevat äh, toetust, see on lihtsalt, see on lihtsalt ühekordne toetus. ma esitasin küsimuse, miks kakssada miljonit, millisel alusel, milliste kalkulatsioonide alusel miks mitte sada miljonit, miks te kuussada miljonit, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, me lihtsalt, eh, lihtsalt eh, ja eraldame sellise toetuse ja me ei rakenda mingeid kriteeriume. Öeldi, et Majut ei ole NATS kahe eh, piirkonna, piirkond ja sellega seoses ei saa mingisuguseid selliseid, ei saa selliseid tingimusi temale rakendada, kuid samas meie jutt on um, ultraperifeerne piirkond alates esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist ning selge on see, et NATS kahe äh, äh, kriteeriumid peavad laienema ka Majuti saarele. tegu on uue ultraperifeerse piirkonnaga, mis tähendab, et ülejäänud kriteeriumid, mis vähem arenenud piirkonnadele laienevad, oleks pidanud tähendama seda, äh, mis see tähendab siis seda, et äh, Saar oleks pidanud saama toetuse neljasaja seitsmekümne viie miljoni euro eest. me ei saa hakata äh, ennetavaid protsesse käivitama ühe saare pärast, on olemas reeglid ja kui saar ei saa oma toetuste haldamisega hakkama, siis on samuti reeglid, kuidas seda olukorda lahendada nii et äh, see äh, küsimus äh, on osa kaasotsustusmenetlusest ja ma mõtlen ja ma loodan, et meie läbirääkimismeeskond suudab selge seisukoha välja öelda, suudab ka kompromissini jõuda, et see ebaõiglane olukord võiks laheneda, aitäh. Uh, kas on veel küsimusi või kommentaare? Robert vaatame härra Abashi ähm, poolt välja toodu ka täna õhtul veel läbirääkimiste meeskonnas üle, see võib olla ka oluline. siin mainiti ka seda seost kaasotsustusmenetlusega. tõsi ta on, et kaasotsustus tähendab, et tuleb võidelda, võidelda äh, võimalikult hea sisu nimel, aga kaasotsustusmenetluse lõpptulemus on ikkagi ju kompromiss ja see võib olla hea. veel üks asi. Läheb läbirääkimismeeskonnas me mõtleme ka selle peale, et kui näiteks me peame läbi rääkima raskete küsimuste üle, nagu näiteks makromajanduslik tingimuslikkus siis on hädavajalik öö, olla vastutav parlamendi ees, sest see, ja selgitada parlamendile seda, et see on kõige viimane võimalus, mida võidakse kasutada. võib-olla me peaksime mõtlema ka parlamendi rolli üle sellises olukorras. selle üle võiks ka mõelda. kui me räägime siin erinevatest fondidest, solidaarsusfondist näiteks viis miljonit sinna, viis miljonit tänna, siis seal on äh, parlamendil igal pool kaasotsustusõigus. kaasotsustusmenetluse läbi saame me anda parlamendile võimaluse sellistel juhtudel öelda jah või ei. ning siis ka rakendusvaldkonnas on parlamendil oma pädevus siin me võiksime ka selle üle omalt poolt järele mõelda. kas on veel kommentaare? kasutaksin võimalust paluda ka komisjonil sõna võtta, ma ei soovi, et vasta, vastuseid kohe meile annaksite, see ei ole vist võimalikki. aga see, mida öeldi siin Majotist, meie siin komisjonis saime vist eelmisel nädalal saadeti teile see meie raport, mis puudutab rakendusakte kahe tuhande kolmanda aasta määruse jaoks, millega loodi ühine territoriaalsete üksuste nimekiri Euroopa Liidu jaoks. ning nüüd äh, uuendatakse seda nimekirja see uus nimekiri territoriaalsete üksuste kohta ning öö, öö, delegeeritud aktide kasutamise kohta, mis jõustub kakskümmend päeva pärast ametlikus ajakirjas avaldamist, on kirjas ka Majot ja seda, aga seda kolmandas kategoorias, mitte teises. miks Majoti uues määruses juba koheldakse Euroopa territoriaalüksuste klassifikatsioonis nii. miks ei saa kasutada NATS kaks regioonide menetluskorda äärepoolsemate piirkondade jaoks ressursside eraldamiseks? see puudutab siis otsust eraldada kakssada miljonit sellele piirkonnale järgmise finantsperspektiivi jooksul. võib-olla arutaksite seda täna ka veel triloogi käigus. vahest selgitate, selgitaksite siis, miks Majotti niimoodi teistmoodi on koheldud. kas on veel kommentaare kolleegidele? meie komisjon on täiesti ette ja ennustamatu me eraldame aja, sest eeldame, et inimesed väga huvituvad asjadest, aga siis nad seda ei tee. Jan Olbrit. ma ei soovi siin leida mingit strateegiat, kuidas komis-, meie komisjoni au päästa, aga võib-olla raportöörid ja esinaine võiks selgitada, kui suur on oht. mõningad elemendid on lahendamata, makromajanduslik tingimuslikkus näiteks ja liikmesriikide seisukoht selles küsimuses on väga karm. mitte ainult leedukat oma, me teame ka, mis on teiste liikmesriikide arvamus. näiteks milline saab olema Saksamaa valitsuse seisukoht pärast valimisi. ning siis ka see tulemusreserv. ja nagu ka meie parlamendi sees on probleeme see puudutab CEP-d, Horisont kaks tuhat kahtekümmet, paljud küsimused on veel lahendamata. küsimus on nüüd siin selles, milline on meie regi komisjoni seisukoht sest teised osapooled on väga karmid. see puudutab siis ka tänast läbirääkimiste vooru veel üks küsimus. kas me läheme täiskogule äh, ilma lisaelementideta? ehk siis, et komisjon ja nõukogu ja parlament ei tule mingite uute elementidega välja ennem seda. kas asi on selles suhtes selge, et kaks nädalat ennem meie hääletust midagi uut, millegi uuega välja ei too, tulda? sest kas me oleme kõik kokku leppinud, et protsess on nüüd lõpetatud või ei ole asi nii? raportöörid, palun. kunagi ei ole päris selge, kellel on kõige suurem probleem. see on tunnetuslik küsimus. aga minu arvates oleme me palju edasi jõudnud. ning oluline on nüüd meie peamised lahtised küsimused panna ühtsesse paketti. ning on suur lootus, et me saavutame ka positiivse tulemuse ma ei tea, millised on teiste komisjonide probleemid, kui tõsised. mul ei ole seda täispilti käes. aga mul ei ole jäänud muljet, et meie oleksime maha jäänud. samas kunagi ei tea, ähm, millal ilmuvad mingisugused uued poliitilised signaalid, mille põhjal tehakse muudatusettepanekuid täiskogule, aga meil on tegemist siin esimese lugemisega, see, et me soovime esimesel jaanuaril juba pihta hakata, me soovime kaitsta MFF-i, see annab meile jõudu juurde. Äh, ei, raske on siin arvata, kas kalanduses või põllumajanduses on mingisuguseid lahendamata pro probleeme me ei saa ju öelda, et et kui eh, teil kalanduses ei ole mingeid probleeme, siis ühinege meiega me, ja me blokeerime kõik läbirääkimised. ei, meie ei soovi blokeerida. et järjest suuremat, suuremat survet avaldada. sest mingisugusel hetkel on selge, et võt, asja võtab üle parlamendis mingi kõrgetasemeline töörühm, et kokkuleppele lõpuks, kokkulepe ikka lõpuks sõlmida ma olen kindel, et finantsraamistikus lepitakse kokku, isegi kui paar väikest asja jäävad lahenduseta. MFF-iga nii ei ole, et kui kõik lahendatud ei ole, siis seda vastu ei võeta. ma ka ei oota seda. parem lahendus on üritada lahendada vastavalt mandaadile meie enda probleemid ning veenda ka teisi, et meie oleme teinud head tööd. Konstantsa, palun. finantsraamistiku otsuse jaoks peame me välja töötama mingisugused kompromissid ähm, makromajandusliku tingimuslikkuse ja tulemusreservi jaoks. see on väga tähtis. kui me tulemusreservi ei muuda, siis see hakkab iga-aastast eelarvet mõjutama loomulikult. ja makromajanduslik tingimuslikkus selle puhul on nõukogu selgelt öelnud, et kui seda sisse ei kirjutata, siis nad kokku leppida ei saa, ehk siis nemad selles osas kompromissile minna ei saa. parlamendis on teistsugune olukord. suur enamus soovib lihtsalt kustutada fraasi makromajanduslik tingimuslikkus. kuidas siis jõuda kompromissile? probleem on nüüd siin selles, et loomulikult kõik kaaluvad, äh, kuidas võimalik oleks sellest välja rabeleda. aga probleem on selles, et kui jõutakse kompromissile või isegi kui ei jõuta kompromissile, siis osa parlamendist on poolt, osa vastu. ja seetõttu tuleb väga ettevaatlikult läbi rääkida, tuleb leida koos liikmesriikidega mingisugune lahendus, mis sobiks see on kõige tõsisem lahtine küsimus praegusel hetkel. ma arvan, et põllumajanduspoliitikas arvudega probleeme ei ole. see finantsraamistikku ei mõjuta praegu. seetõttu finantsraamistiku hääletus ei sõltu üksikasjalikest kompromissidest põllumajanduspoliitikas või Horisont kaks tuhat kahekümnes, seega tulemusreserv ja makromajanduslik tingimuslikkus on kõige olulisemad lahtised asjad ning see on meie otsustada. ning need mõjutavad seda, kas MFF kiidetakse heaks või mitte. seetõttu avaldatakse survet ka liikmesriikide poolt parlamendisaadikutele, kindlasti niisiis, loodetavasti suudame me täna läbirääkimistel mingi lahenduse leida. kui kalanduses või põllumajanduses mm, läbirääkimised jätkuvad veel aasta lõpuni, siis on siiski välja tuldud ka mõtetega, et ühtekuuluvuspoliitikaga võiks ka varem algust teha, et siis põllumajanduse ja kalanduse üle räägitakse läbi veel hiljem. täiskogul loomulikult toimub ainult üks hääletus, loomulikult on võimalik menetluskorra kohaselt esitada muudatusettepanekuid, nagu Lambert ütles, et tööhõivekomisjonist keegi võib teha sotsiaalfondi kohta muudatusettepaneku, aga selleks muudatusettepanekuks on vaja ka enamuse poolthääli ning ma arvan, et seda ei juhtu. seega me töötame tõesti kompromisside põhjal ja tuleb leppida sellega, et kompromiss ei ole ideaalne. aga me peame saavutama olukorra, et järgmise aasta alguses äh, saavad parlamendisaadikud öelda, et läbi ühtekuuluvuspoliitika saame me anda raha regioonidele. see on oluline, sest regioonides on olukord kehv ja kui päris aus olla, siis ega meilgi olukord kiita ei ole, sest aprillist algab Euroopa valimiskampaania ja me ei soovi anda jõudu juurde Euroopa vastastele kui nad ütlevad, et me ei suuda ära kasutada seda raha, mida Euroopa riigid meile on antud, seetõttu toetame kompromissi. <clears throat> E, aitäh. tahaksin rõhutada seda, et juhtumisi olen põllumajanduskomisjoni liige ning e, osalen aktiivselt e, ühise kalanduspoliitika reformi teemade arutamisel. kõik küsimused on äh, enam-vähem seal lahendatud ning peagi-peagi äh, tuleb välja teatis selle kohta, et läbirääkimised äh, on jõudnud lõpule ning ühise põllumajanduspoliitika teemat saab oktoobris Strasbourgis hääletada. ehk selles mõttes ei ole mingeid takistusi MFF-i vastuvõtmise teel. aga me ei taha kriitikat, et ei ole ühist poli-, ühist põllumajanduspoliitikat, kokkulepet, ei, see ei ole takistuseks. esinaine. jah, aitäh. loomulikult on kõik need eh, ohud, riskid, eh, nagu näiteks makromajanduslik tingimuslikkus, aga nende teemade kallal tuleb teha tööd ja jõuda ka kokkuleppele, on see siis oktoobris või detsembris. Ehm, lahendus tuleb leida, raportöörid, läbirääkijad teevad tööd, leidmaks lahendus, see on selge. teiseks on teatud ohte ka, mis tulenevad tehnilistest küsimustest tehnilistel koosolekutel on tehtud ära suur-suur töö, meie sekretariaat, juhatus ja komisjoni liikmed on ähm, andnud oma suure panuse, teinud ära suure töö, mille tulemused on nähtavad. samas on äh, ees veel äh, terve rida jõupingutusi, mis tuleb ära teha õigustalituse poolt, äh, juristlingvistide poolt, põhjenduspunktide kallal nii et äh, iga viimane koma ja punkt peab saama tekstis paika, mis tähendab, et tööd seisab ees veel palju, aga äh, kui kõik näitavad üles koostöövaimu, on äh, maksimaalselt paindlikud, siis muutub hääletamine täiskogul ka võimalikuks. nii et vähemalt mina loodan, et, et siit ei tule mingeid suuri komistus- Eh, kive, aga nii-öelda linna peal olev juba rahvas teab, et makromajandusliku tingimuslikkuse teemadel oleme meie piduriks. samas eh, on minu silmus tegemist eh, komplimendiga, mida ma ei karda. aga kindlasti tuleb leida lahendus ka sellele suurele ja olulisele küsimusele. aga kui nüüd rohkem kommentaare ei ole siis ma usun, et me võime selle teema arutelu lõpetada. see oli meie hommikupoolse koosoleku osa viimane päevakorrapunkt. loodan teid kõiki puhata uuesti pärastlõunal, kuna siin on meie ees esindajaid loodetavasti mitmest liikmesriigist ja meid ootavad ees huvitavad arutelud. kohtumiseni!